head kolleegid, palun asuge oma kohtadele. istung jätkub. istung algas eile härra Sarvanmaa juhtimisel, keda ma siinkohal tänan selle eest, et äh, ta oli nii lahke ja asendas mind. eile siis äh, oli päev pärast äh, Prantsuse presidendi valimiste esimest vooru, mis oli samuti seotud Euroopa küsimustega. tänan teid mõistmise eest ja tänan hea kolleeg Sarvenmaa. täna hommikul toimus koordinaatorite koosolek kell üheksa kolmkümmend. ja otsustasime mitmed nimetamised MFF pärast aastat kaks tuhat kakskümmend, raportite kinnitamine härra Olbricht, proua Toma omavahendite reform, raportööride kinnitamine, Levandovski ja Depree. ja leppisime ka kokku töörühma koosseisus, mis puudutas äh, parlamendi eelarvet. sellesse kuuluvad kaks Rahvapartei ja Sotsiaaldemokraatide esindajat, teised fraktsioonid saadavad ühe esindaja ja loomulikult soovime, et need, kes juba on olnud raportöörideks sellel ametiajal, et need raportöörid oleks siis need isikud, kes fraktsiooni poolt nimetatakse. ja siis ootame ära, kes need on saa-, lähipäevil ja tänan juba ette teid. ja see, ja nüüd annangi sõna härra Sarvenmaaga kes räägib meile globaliseerumisega kohanemise Euroopa fondi kasutamisele võtmisest Soomes ja see puudutab Nokia Network Systemsi. tänan, härra esimees. siin me nüüd siis jälle oleme, paraku juba kolmandat korda, kus on tegemist IKT taotlusega, mis tuleb Soomest. nüüd on tegemist ühe viiendikuga sektoraalsetest IKT taotlustest, Euroopa üleilma, üleilmastumisega kohanemise fondist siiani ja kolmandat korda tuleb taotlus väikesest Soomest, kes on muidugi olnud tehnoloogia hiiglane ja seepärast me siin ka seda arutame, ma arvan. Nokia Network Systems vallandas üheksasada nelikümmend viis töötajat ja nendest kaheksasada kakskümmend üks kvalifitseeruvad fondi abile ja reeglid on sellised, et kaetakse kuuskümmend protsenti kuludest, see tähendab siis kaks koma kuus miljonit eurot neljast koma kolmest miljonist. taust on siis nii, et kuidas seda Soomes tehakse, luuakse majandus- ja tööhõive ministeeriumis töörühm, ministeerium kutsub selle kokku, kus on siis äh, esindajad, kõik osapooled, nii töötajate esind-, töötajate esindajad antud juhul ja koostatakse pakett, kus on isikustatud teenused ära toodud. ja meie huvides siin ja eelarve kontrolli huvides on uurida väga konkreetselt, kuidas seda raha kasutatakse seejärel. ja antud juhul selle taotluse puhul on äh, tugev rõhk äh, ümberõppel uute oskuste omandamisel töötajate jaoks. sest on üsnagi šokeeriv, ma ütleksin, lugeda mil-, statistikat. kakskümmend üks protsenti vallandatud isikutest, antud juhul nendest üheksasaja neljakümne viiest inimesest, oli, olid viiekümne viie aastased või vanemad, nendel on väga raske uut töökohta saada. ja just seepärast tahame me näha, eh, kuidas seda fondi kasutatakse, seda ka üritatakse teha. nii et koolitusel on tõsine rõhk uute oskuste omandamisel ja ülejäänud summad lähevad siis äh, ettevalmistavatele meetmetele, äriteenustele ja muule. ja hea on ka see, et EURES, see võrgustik, äh, on leidnud kasutamist Soomes sellel eesmärgil just. nii et kokkuvõttes alustati inimeste eh, mujal hõivamist juba varem, isegi enne, kui eh, taotlus raha saamiseks esitati, globaliseerumisega kohanemise fondist raha saamiseks ja liikmesriik on juba andnud infot taotluse kohta ilma igasuguste viivitusteta. nii et asjad on läinud sujuvalt, Empl ka koostab muidugi arvamuse ja seekord oleme kuulnud kuulujutte, et nad teevad midagi võib-olla eba, ebatavalisemat, arvestades seda, et meil on juba teatud rutiin välja kujunenud selliste küsimuste jaoks. tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks on kahekümne kaheksas aprill, mis on juba reedel, kolme päeva pärast. ja rohkem mul öelda ei olegi, suur tänu. suur tänu, härra Sarvenmaa. proua Jäätemägi tänan, härra esimees. räägin aga siiski soome keeles, see tuleb mul paremini välja ja ilmselt saate siis ka minust paremini aru. kolmandat korda me siin juba tegeleme Soome IKT taotlusega, nagu härra Sarvenmaa ka ise just ütles. ei ole eriti mugav see olukord, kus me praegu oleme ja mina parema meelega ei oleks selles olukorras, kuid selline taotlus meil on, see on esitatud, vastab kriteeriumitele. ja ma arvan, et me peaksime selle toetuse ka andma. Nokia kokkuvarisemine on olnud Soome suurim tragöödia ärisektoris, mis on puudutanud tuhandeid inimesi Soomes puudutab inimesi ka praegu. üleilmastumisega kohanemise fond loodi just selleks, et äh, inimesi abistada. just neid, kes on kaotanud töö üleilmastumise tulemusel ja üleilmse kriisi tulemusel see on loodud just selleks, et aidata inimestel leida uusi töökohti ja nüüd Nokia töötajad vajavadki uusi oskusi, uusi töökohti ja selleks ka siis neid fondirahasid tahetakse kasutada. härra esimees, meil on tegemist aga üldisema küsimusega siin, mille üle peame mõtlema. kas Euroopa Liidu raha sellisel viisil äh, taaskasutamine on kõige tõhusam viis asjade lahendamiseks? me peame väga tähelepanelikult uurima, kui tõhusalt toimivad need projektid, mida rahastatakse üleilmastumisega kohanemise fondist ja iseäranis peame vaatama, kas need inimesed äh, tõepoolest omandavad uued oskused ja kas need uued oskused äh, siis omandatakse just tänu sellele fondile või oleks neid võinud omandada ka muul moel vaatamata kõigele muidugi see taotlus vastab kriteeriumidele ja ma toetan selle rahastamise eraldamist. Äh, nii me siis ka selle registreerime, teisi sõnasoovijaid ei ole. kui fondi saaks kasutada enne äh, vallandamist selleks, et äh, ettevõtted tõepoolest kohaneksid üleilmastumisega, oleks see tõsine edusamm ja nüüd peame ootama, et inimesed kõigepealt vallandatakse, enne kui me hakkame midagi tegema härra Sarvanmaa ütles, et muudatusettepanekute esitamine, esitamise tähtaeg oli kell kaksteist null null, kahekümne kaheksandal aprillil. eelarvekomisjonis hääletame üheteistkümnendal mail ja täiskogu langetab oma otsuse kuueteistkümnendal mail. kahekümne seitsmendal märtsil meie komisjon võttis vastu kaks õigusloomelist raportit mis puudutasid Euroopa Investeerimispanga välislaenude andmise volitust ja välistegevuse tagatisfondi. nüüd oleme jõudnud kolmepoolsete kõneluste etappi. meie komisjon otsustas häälteenamusega alustada läbirääkimisi sellel alusel vastavalt sellele hääletusele ja ka vastavalt kodukorra artiklile kuuskümmend üheksa pärast kolmepoolseid kõnelusi äh, raportöör ja, ja, ja esimees äh, teevad äh, ettekande komisjoni koosolekul ja seega ma teengi ettepaneku ära kuulata härra Muressani ja proua Kordia Zabali, et nad annaksid meile aru kolmepoolsetest kõnelustest, mis toimusid kaheteistkümnendal aprillil parlamendis. aitäh, härra esimees lühidalt, äh, kuna äh, härra Muresson ei saa siin olla, siis ma lühidalt räägin sellest, mis lihavõtte, lihavõtete ajal toimus. meil oli ühi-, esimene koosolek, see oli üsna produktiivne. esimene kohtumine oli siis nõukoguga ja käsitlesime äh, Euroopa Investeerimispanga mandaati ja tegemist oli teemadega, mille osas me peame üldist poliitilist arutelu pidama, et et me oma seisukoha välja kujundaks ja siis äh, triloogil saaksime neid äh, teemasid käsitleda. Nende, nende kümne teema kohta nii palju, et äh, neli neist on sellised, et neid võiks juba käsitleda tehnilisel tasandil, kuna poliitilise mõõte osas oli selgus käes, tegemist on investeeringutega VKI-desse ja kõige sellega, mis puudutab võrdse kohtlemise poliitikat uus eesmärk on seotud äh, rändekriisiga, läbipaistvusega ja aruandlusega, me otsustasime, et need neli teemat, kus on olemas poliitiline kokkulepe, et neid äh, võiks käsitleda tehnilisel tasandil ja sellega on juba ka alustatud ja lähtutakse sellest, et poliitiline arutelu on lõppenud ja et nüüd on vaja kokku leppida sõnastuses, aga kui hakatakse tegelema töö, tegeliku tööga, siis vaadatakse, siis tekib probleeme ja on vaja otsustada, et kas tegemist on tehniliste küsimustega või me peaksime siiski veel ka poliitilisest aspektist asju käsitlema ja siis oli huvitav arutelu, mis puudutas kliimamuutust, kolm institutsiooni olid äh, kokku, ühel nõul, et äh, võitlus kliimamuutuste vastu on oluline, aga me ei ole veel kokkuleppele jõudnud selles osas, kuidas äh, seda tuleks täpselt äh, kujundada, et millistesse meetmetesse oleks vaja investeerida, mida oleks veel vaja tugevdada. nõukogu esindajad ütlesid, et vaja on arvesse võtta ka seda, et äh, tegemist on toetuste ja investeeringutega ja need, nende rahastamine peab olema võimalik ja ei tohi olla liiga keerukas. meie rõhutasime seda, et see peaks olema prioriteet ja üks rände põhjustest on ka kliimamuutused ja seetõttu kliimamuutuste vastane võitlus äh, ja selliste projektide rahastamine on asi, millest me ei hakka loobuma. nii et pro-, äh, parlament ei loobu sellest teemast ja paindlikkuse küsimus, see oli üks nõukogu murekohtadest. ütlesime, et meil ei ole parlamendi muudatusettepanekut praegu selle kohta, meil ei ole aega sellest, ei ole olnud aega rääkida sellest põhjalikult, et selle teema juurde tuleme tagasi järgmisel kohtumisel ja siis on veel üks problemaatiline teema, millega peame tegelema järgnevatel kuudel, see puudutab kõike seda, mis puudutab makse, maksude vältimist, maksude, maksupettusi ja neid riike, kes ei tee koostööd ja agressiivset maksuplaneerimist. me võiksime siin äh, põhimõtteliselt oma kursi juurde jääda, aga siin on meetmete osas erinevusi ja meil on suuri erinevusi õiguslikust aspektist et mida on võimalik õiguslikult teha ja huvitav on see, et kolme institutsiooni juriidilised osakonnad võiksid kokku tulla ja arutada seda, mis õiguslikust aspektist on asjakohane ja mida võiks kaasata meie kokkuleppesse. ja maksude küsimus. see on tegelikult lisandunud ja see on teema, mida me kolme mandaadi, kolme raporti raames käsitleme järgnevatel kuudel, mis puudutab Euroopa Investeerimispanku, panka ja välistegevuse tagatisfondi, e, mis e, loodi Junckeri tegevuskava raames. ja huvitav oleks e, saavutada see, et nende kolme raporti ja kolme teema puhul äh, toimuks ka sisene koordineerimine, sellest oli triloogil ka juttu, et see puudutab kolme vald-, raportit ja et vaja oleks äh, läbirääkimisi ühendada, et äh, kõiki neid, et aspekte saaks arvesse võtta kõigi nende raportite puhul, aga see, tegemist oli lihtsalt äh, sondeerimiskõnelustega. ja siis oli juttu sellest, et kes hakkab selle fondi haldamist juhtima, parlament ja komisjon on arvamusel, et äh, selle fondi vahe, äh, haldamisega peaks tegelema komisjon, aga nõukogu jääb arvamuse juurde, et tegemist peaks olema investeerimispangaga. selles küsimuses me veel edasi edusamme ei teinud. palun, et, äh, palume, et esimees ka teeks tööd selle nimel, et komisjonile see haldus läheks, et me selles vallas teeksime edusamme komisjoni ettepanek oli, et, ähm, et fondihaldus jääks ühe institutsiooni pädevusse ja siis oli veel üks teema, mis on oluline, tegem-, äh, ülempiirid, regionaalne jaotus, äh, arutelu veel ei alustatud, me peame tegelikult kõigepealt kokku leppima üldises summas, meie rõhutasime seda, et me kõigepealt äh, peame saama tugeva mandaadi läbirääkimisteks ja et on vaja eh, ülempiire suurendada mandaadis ja meie arvamus on, et eh, võttes arvesse kõike, mida teha te,, tahetakse, on vahendeid vähe ja et eelarve tehniliselt oleks võimalik eh, investeeringuid suurendada äh, mida siis saaks teha nendes riikides, mis kuuluvad äh, Euroopa Investeerimispanga mandaadi alla. ja vaja on siis äh, uurida, et millised oleks need võimalused äh, suurendada välistegevuse mandaadi ülempiire ja mis puudutab parlamenti, siis me oleme ju põim-, võtnud vastu mitmeaastase finantsraamistiku ja seda me võiksime kasutada äh, maksekohustuste üldist äh, paindlikkust äh, selle jaoks, see oleks uus võimalus, kust saaks neid vahendeid võtta. ja sellega ka lõppes meie esimene arutelu, me üksikuid artikleid ei arutanud meil oli viljakas arutelu esimesel kokkusaamisel ja me peame oluliste teemade osas seisukoha võtma. järgmine kolmapäevane kohtumine toimub neljapäeval, kui ma ei eksi. ja enne triloogi on meil ka variraportööride kohtumine ja vaatame siis seda teksti artikli kaupa ja vaatame, et mida me saame pidada käsitletuks, et parlamendil või nõukogul on juba seisukoht olemas ja siis me arutame, et milliseid teemasid käsitleme järgmisel triloogil. aitäh, Heider! kes soovib sõna võtta? selleks, et tänada Heiderit tema tegutsemise eest, kas küsimusi ei ole? ootame siis äh, järgmist ülevaadet läbirääkimiste käigust. ja katkestame istungi mõneks minutiks, sest me peame ootama, et Sigrid Murešan ka jõuaks siia, selleks et me saaks äh, siin äh, järgmist teemat käsitleda, mis puudutab siis rakendamise järelevalverühma, ma tean, et Siegfried on tulemas juba siin teel meie poole. nii et teeme väikse pausi paariks minutiks